<clears throat> Thank you very much, members. suur tänu, head äh, komisjoni liikmed, läheme tänase viimase päevakorrapunktiga number seitse edasi, makromajanduslik finantsabi Moldova Vabariigile. arutame nüüd selle arvamuse projekti. Äh, meil on Petra Saus-Revitšus, kes on ALDE raportöör makromajanduslik finantsabi Moldovale sada miljonit eurot on komisjoni ettepanek äh, grantide ja laenude näol anda. praegusel hetkel me teame, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, selgusid pettusjuhtumid, sealhulgas äh, mitmed liidrid ja peaminister panid oma taskusse üks mm, miljard eurot kolmest erinevast pangast, nüüd uue valitsuse informatsiooni IMF-i ja eh, Euroopa Liidu otsusega kaks tuhat kuusteist eh, lõpus eh, taastus toetus Euroopa Liidult Moldovale ja eelarvetoetust antakse samuti. Inta komisjon on valmistanud ette raporti ning hääletus toimub kahekümne viiendal aprillil. raportöör on vabandanud, et ta ei saanud täna siin kohal olla, aga tema nimel annan sõna ALDE äh, fraktsiooni kolleegile, kes tema nimel selle raporti eelnõu ette kannab. suur tänu, esimees. jah, Petra Saustrevitšis on hetkel äh, Genfis inim-, ÜRO inimõiguste konverentsi kolmekümne neljandal kongressil ja ta palus vabandada, eh, et ta ei saanud siin olla ja palus mulle edastada oma arvamuse Te ütlesite hetk tagasi, et komisjon on teinud ettepaneku saja miljoni ähm, abi, äh, kuuskümmend miljonit laenuna ja nelikümmend miljonit toetusena tegemist. ja viimane toetus oli nelikümmend viis koma kolm miljonit eurot. raportöör äh, tahaks rõhutada kahte aspekti. esiteks on vaja kindlasti tugevdada demokraatia eh, põhimõttelisi eh, põhimõtteid ja on vaja konkreetseid eh, edusamme kohtusüsteemi sõltumatuse osas, vaba meedia, pluralistliku meedia valdkonnas korruptsioonivastate sätete tugevdamist ja on vaja selgesõnast tingimuslikkust, näiteks mis puudutab äh, Äh, neid panganduspettuseid, mis leidsid aset kaks tuhat neliteist aastal. selleks, et neid eesmärke saavutada, on vaja kindlasti seda tingimuslikkust, mis oleks tugevam, on vaja selgeid võrdlusaluseid, on vaja aruandlust Euroopa Parlamendile ning peatada osamakseid juhul, kui edusamme ei tehta äh, nendes punktides, millest ma viitasin. teiseks on muudatusettepanekud äh, suunatud järgmisele äh, on vaja paremini eh, piisavalt kaasata Euroopa Parlamenti, eriti vastastikuse mõistmise memorandumi koostamisesse, milles esitatakse üksikasjalik mikromajandusliku finantsabi väljamakse tingimused. see info, nagu raportöör ütleb, peab olema paremini Äh, äh, jagatud ka Euroopa Parlamendiga. kolmandaks ja lõpetuseks äh, raportöör rõhutab, et olukord Moldaavias on, Moldovas on eriti keeruline ning arvestades järgmiseid valimisi, mis leiavad aset kaks tuhat kaheksateist aastas, oleks Euroopa Liidu huvides toetada praeguse Moldova valitsuse reformimeelset programmi ja oleks siis äh, andes ajavahemiku jooksul kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kaheksateist vajalikku finantsabi äh, ja toetada neid reforme, mida on Moldovas vaja. raportöör teeb ettepaneku toetada komisjoni ettepanekut sisse tuues need äh, teemad, millele ta viitas, ehk siis paremaid kaitsemeetmeid, arvestades äh, demokraatia rasket olukorda Moldovas ja lõpetuseks soovid, soovis raportöör tänada variraportööre ja annab teada, et variraportööride kohtumine toimub järgmisel nädalas selleks, et vajalike kompromissideni jõuda, aitäh! Thank you. Now... suur tänu! annaksin sõna variraportööritele sotsiaaldemokraatide nimel äh, kolleeg Kristea, palun. suur tänu. Äh, kõigepealt ma arvan, arvan ma, et Moldova rahvas ja riik on teinud äh, väga suure transformatsiooni läbi ning oluline on siirde ajal neile tuge anda. kui me vaatame reforme ja IMF-iga kokkulepet ning nende tingimustega seotud küsimused, mis on seotud viimase Moldova raportiga, Äh, mille on kokku pannud äh, volinik Haan ja kõrge esindaja Mogherini, näeme väga selgelt, et progress on olnud silmnähtav. on panustatud sellele, et äh, Moldova tahab liikuda edasi reformide teel ning ka täitevvõimu täiustada. aga teame, et tee on pikk ees ning mitte keegi selles osas ei vaidle seetõttu ei kirjuta me mitte alla tühitšekile, vaid hoopis äh, tingimuslikkuse kriteeriumid, millel on väga selged eeltingimused ja eesmärgid, äh, mille eest ja kuidas raha antakse. komisjoni ettepanek on sada viiskümmend miljonit eurot, seda on nüüd aga saja miljonini vähendatud. Äh, grandi osa on ka viiekümnelt miljonilt neljakümnele vähendatud lisarahastamine leiab aset ainult siis, kui täielikult on tingimused täidetud ranged tingimused on iga makse tegemise alguseks äh, iga kord ja äh, progressi järgivad nii IMF-i programm kui ka konkreetsed poliitika eeltingimuspõhimõtted, äh, mis ka vastastikuse mõistmise memorandumi vormis on Euroopa Liiduga kokku lepitud. jah makromajanduse abi aitab Moldovat rahastamisvajadustes, aga see on tegelikult veelgi rohkem, see on tugev poliitiline signaal toetada Moldova Vabariiki arengu teel. ja selle abiga on veel lisasurvehoob olemas selleks, et reformid saaksid ellu kutsutud vastavalt äh, assotsiatsioonilepinguga ning äh, kõikehõlma vabakaubanduslepinguga seoses ja kõik mured on võetud arvesse, mida on täna kolleegid äh, siin välja öelnud. suur tänu, ütleb esimees ja nüüd äh, proua Futiga Etseri nimel, palun. suur tänu teile, esimees. olen nõus, et makromajanduslik finantsabi on kindlasti Moldova inimestele vajalik aga pidades silmas eelnevaid kogemusi, ja massiivset korruptsiooni, peame me silmas pidama seda, et meil on olemas eraldi vahend, nimelt meie rahastamise peatamine, kui korruptsioonijuhtumid aset leiavad uuesti aga mulle valmistab muret inimõiguste olukord Moldovas. viitan siin inimõiguste eestseisjatele ja ka juristidele, kes õiguste eest võitlevad. samuti tundub mulle, et Moldovast on saanud aina rohkem Vene strateegiliste äh, infosõja lahinguväli, sest äh, näib, et meediamonopol praegu on selle poole suundumas. seda tuleb arvesse võtta. ja seetõttu kutsun üles, et kõrge esindaja suurendaks oma jõupingutusi selleks, et Stratcom East operatsioonilised võimekused jääksid vähemalt samale tasemele kui praegu. suur tänu, proua Futiga mulle ei tundu, et variraportööre oleks veel kohal saalis. aga proua Harms on sõna soovinud. vabandust, meie variraportöör ei saanud tulla fraktsiooni nimel ja otsustasin, et asendan teda siinkohal. ma jagan proua Fidiga arvamust et Moldovas on mõned probleemid. ka näiteks Venemaa erinevate strateegiatega seoses. tegelikult ma ütleksin eh, selle kohta ühise nimetajana isegi veeb Euroopa vastased strateegiad. aga me näeme Moldovas ka neid probleeme, mis on eh, nende kodusest kontekstist pärit ja me näeme ka püüdlusi Vene mõju suurendada Moldovas. mulle meeldivad need muudatusettepanekud, mis on tehtud ja puudutavad neid ideid, kuidas avalike teenistujate ametisse määramist depolitiseerida, kuidas muuta meedia tõeliselt sõltumatuks ja meedia paljusust taotleda ka läbi meie finantsinstrumentide toe ning nõuda korruptsioonijuhtumite uurimist Moldovas. iseäranis ka see tohutu suur pa-, pangavarguste küsimus. aastaid oleme juba teinud öö, äh, omalt poolt surve avaldamiseks äh, kõik, et uurimistegevust alustatakse, aga me ei ole näinud mingeid edusamme nii et olen nõus äh, meie fraktsiooniga ühes, et finantstoetust on Moldovale vaja, aga samas toetan ma väga ka seda, et meil on vaja rohkem nähtavust äh, kriitilistele positsioonidele ja ka meie äh, arusaamisele, mis Moldovas valesti on finantsabi kontekstis Moldovale. suur tänu! Thank you, Rebecca Harms, and now I would like to give the... aitäh, proua Harms ja nüüd sõna härra Suurin Moiserile Intest. aitäh, tänan ka selle kutse eest, et äh, teie komisjoni ees võin täna kõneleda. olles raportöör vastutavast komisjonist, soovin ma rääkida mõningatest mureküsimustest, mille kolleegid täna ja varem tõstatasid nimelt viidatakse sellele, et peab tugevalt seda poliitilist tingimuslikkust ähm, veel suurendama, mis on juba selle dokumendiga kaasas ja me näeme ka neid muresid nendes muudatusettepanekutes, mida väliskomisjoni saadikud siia teinud on. esiteks siis räägime selle vahendi loomusest, tegemist on makromajandusliku finantsabiga, see on selline IMF-i stiilis ähm, vahend ning see tingimuslikkus, mis tavaliselt sellise vahendiga seotud on, see on seotud finants- ja majandusliku juhtimisega. ehk siis nendel tingimustel, mille me seada võime, on teatud piirid ja peab silmas pidama, et on teisisuguseid Euroopa Liidu toetuse andmise viise, mis käivad teiste eesmärkide kohta ja mis võivad ka olla tingimuslikud, aga see ei tähenda, et me praegusel juhul eh, piirduks tingimuste seadmisel ainult majandusliku juhtimise tingimustega. komisjon on liikmesriikide ja kolme raportööriga äh, Äh, jaganud mitme ametliku dokumenti selle kohta, et milline peaks olema see tulevikus allkirjastatav või, või läbiräägitav äh, vastastikuse mõistmise memorandum. kõik meie seisukohad on selles dokumendis olemas ja need on selgelt sõnastatud ja neid saaks päriselus ka rakendada. sellised tingimused, näiteks avalike hangete reform, äh, vabakaubandusleppe rakendamine ja paljud teised lisaks tavalistele tingimustele Äh, makromajandusliku finantsabi puhul. ja kui kõiki neid meetmeid õigesti rakendada, siis on neil süsteemne mõju. lisaks kõigele muule piiravad need näiteks oligarhide äh, mõju, kui juhtimine on tugev, siis oligarhid, petised, igasugused kurjategijad ei saa mõjutada avalikku elu ja selle toimimist ja need teemad, nagu näha, tulevad välja väliskomisjoni muudatusettepanekutest. sain volinik Moskovitšilt ähm, kirja ja ka tema ütleb, et komisjon hindaks rangelt kõiki tingimusi, enne kui midagi välja makstakse. teine küsimus puudutab seda, et see ettepanek põhineb institutsioonide vahelisel äh, lepingul aastast kaks tuhat kolmteist, kolme institutsiooni vahel. kui me tahame seda raamistikku nüüd hakata suuresti muutma, kusjuures paljud muudatusettepanekud viiks selle raamistiku muutmiseni, siis see tekitaks teatud viivituse, suure viivituse ja see saadaks äh, Moldovale ja meie idapartneritele vale geopoliitilise sõnumi. on olnud juhtumeid, mil varem ei olnud mingisugust makromajandus, makromajanduslikku finantsabi mitu aastat, sellepärast et äh, institutsioonid ei suutnud toimida, ehk siis me ei tohiks hakata lõhkuma seda kompromissi, milleni me lõpuks oleme jõudnud, sest see on väga õrn me tahame, et Moldovas oleks äh, paremad tingimused, aga me ei saa hakata nõudma, et see juhtuks paari kuuga, isegi meie liikmesriigid ei suuda neid tingimusi võib-olla täita, mida me tahame seada. ehk siis me peame saama aru, mida see vahend võimaldab teha ja kui me jätame Moldova üksi, siis see tähendab seda, et äh, need, need Moldova reformidest ei tule mitte midagi välja. ja ma olen nüüd kohe lõpetamas, komisjonist volinik Moskovitši ütles, et parlament saab samasuguse teabe samal ajal nagu liikmesriigid ja nõukogu ise, ehk siis need mured, mida väljendati, et parlamendil ei ole piisavalt teavet, Äh, volinik ise on öelnud, et seda probleemi ei teki ja meie talitused vaatavad, kuidas seda praktikas tõhusalt rakendada. ehk siis me ei tohi keskenduda perfektsusele, oluline on see, et äh, tingimuslikkuse pakett oleks olemas, et see oleks tugev, nagu ta ongi, ma võin seda arutada teiste raportööridega ja variraportööridega, ja see tingimuslikkus peab tagama Moldova muutumise, aga realistliku muutumise, mitte äh, ei taha me seal luua utoopiat. ja loomulikult tuleb täielikult austada Euroopa Parlamendi seisukohti. ootan edasist koostööd raportööridega, variraportööridega, teiste kolleegidega selle eesmärgi saavutamiseks. loodetavasti saab eh, teisel mail täiskogul seda hääletada. aitäh, eesistuja! esimees. aitäh! härra Moisa, paistab, et äh, ükski teine kolleeg midagi lisada ei soovi, ehk siis anname sõna komisjonile, aga enne seda annan teile ka teada, et ka kontrollikoja esindaja on täna siia kutsutud seoses hiljuti rap-, hiljutise raportiga Moldova teemal aga kuna eh, kontrollkoda ei ole täna siin kohal, siis viitan siiski mõnele nende seisukohale dokumendist. kontrollikoda hindas, kas seitsesada kaheksakümmend kaks miljonit eurot, mida on antud Moldovale pärast kahe tuhande viiendat aastat, aitasid parendada sealset eh, avalikku haldust. ja järeldused on sellised, et mõju oli piiratud et komisjon oleks saanud kiiremini reageerida, kui riskid ilmnesid. lisaks nad ütlesid, et komisjon peaks kasutama tugevamat tingimuslikkust, kui Euroopa Liidu rahastust niimoodi kasutatakse. ja lisaks komisjon ei hinnanud piisavalt seda, kas tingimusi täideti või ei täidetud. nüüd annan sõna komisjonile, et vastata saadikute seisukohtadele ja võib-olla nad saavad vastata ka sellele, kuidas nad vastaksid kontrollikoja seisukohale. selleks, et tagada, et Euroopa Liidu abi oleks Moldovale edaspidi parem. kes kõneleb äh, komisjoni nimel, kas härra Helio komisjonist, teil on palun sõna. aitäh, esimees soovin tänada nii raportööri härra Ostrevitšust kui ka Intapoolset raportööri härra Moisat selle ettepaneku toetamise eest. nagu te teate, siis Moldovas on ähm, olnud pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat keerulised makromajanduslikud sündmused, sealhulgas panganduskriis, nagu te teate, ähm, kriis tulenes panganduspettusest ja lisaks on kaubandustegevus aeglustunud eh, seoses probleemidega kaubandussuhetes näiteks Venemaaga ja teistega. kui uus valitsus kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ametisse astus, siis nad lõpuks otsustasid hakata reforme rakendama Neid reforme on toetanud ka Euroopa Liit ja nagu te teate, siis veebruarikuus eelmisel aastal lepiti kokku prioriteetsete reformide nii-öelda teekaardis ja lepiti ka kokku IMF-iga majandusreformide programmis. seda programmi on ka rakendatud, Rahvusvaheline Valuutafond käis hiljuti seal kohal ja nad on programmi hinnanud, see hinnang kinnitatakse juhatuse poolt aprillikuus. ehk siis komisjon leiab, et praegu on just see aeg, mil me saame makromajanduslikku finantsabi hakata taas andma, naabruspoliitika vahendi abil, aga ka teistel viisidel. ja ma tahan väga selgelt välja öelda, et komisjon on igati nõus nende äh, muredega, mida siin parlamendisaadikud väljendasid tingimuslikkuse teemal. komisjon tahab, et tingimuslikkus oleks tugev, range ja me pakume välja, et juba esimese makse puhul äh, peaks olema tingimuslikkus nagu mitteametlikus dokumendis öeldud, nagu härra Moisa ütles, siis keskendutakse sellistele võtmereformidele, aga keskne on majandusliku ja finantsjuhtimise teema, sealhulgas avalikus sektoris, teemad nagu näiteks avalike ees-, asutuste juhtimise läbipaistvus, hangete läbipaistvus rahapesuvastane võitlus, energeetikasektori reform, sealhulgas ka selle raamistiku juhtimise tugevdamine ja ka seotus Euroopa Liiduga. ning lisaks investeerimiskliima ja eh, põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubandusleppe täitmine. see ei tähenda nüüd seda, et äh, need tuleneks ainult sellest vabakaubanduslepingust, aga selle tingimuslikkuse saab ka teistmoodi kokku leppida. samas, nagu ka öeldi, siis me ei saa nüüd oodata seda, et makromajanduslik finantsabi lahendaks kohe kõik selle riigi probleemid, see operatsioon on ikkagi tingimuslik, see on seotud edusammudega poliitilistes reformides ja meie tingimused oleks loomult majanduslikud ja rahanduslikud, aga need puudutavad ka juhtimist riigis, sealhulgas ka kohtuvõimu, mis on väga oluline investeerimis- ja ärikliima jaoks. ehk siis ma tahan teile kinnitada, et nagu tavaliselt ikka, enne igasuguseid makseid ja otsuseid peab toimima hindamine ja heakskiit peab tulema välisteenistuselt ehk siis kui on mingeid probleeme näiteks poliitilise suunaga, demokraatlike institutsioonidega või sellega, et kas ollakse pühendatud assotsiatsiooniprotsessile, siis loomulikult see tooks ka kaasa operatsiooni peatumise. me pakume välja praegu selle, et toetused oleks nelikümmend protsenti kogusummadest, sest meie hinnangu kohaselt on tegemist väga vaese riigiga per capita sissetulekute mõttes, samuti on võlad riigil päris suured ning see seega täidab kõiki tingimusi, mis, mida üks riik peab meie meelest täitma selleks, et ta sellist abi saaks. kui nüüd rääkida Kontrollikoja hinnangust, siis komisjoni meelest meie lähenemine juba tegeleb nende probleemidega, mille Kontrollikoda välja tõi, näiteks see, et tõesti, kui tekivad riskid, siis tegeletakse nendega kiiresti. samuti vastastikuse mõistmise memorandumis sätestatakse meetmed finantshuvide kaitseks, selles mõttes, et näiteks Olav võib seal eh, juurdlusi läbi viia, et Kontrollikoda võib äh, küsimusi uurida ja lisaks on ka ette nähtud mehhanism, et mitte ähm, ainult maksed ei peatu, vaid need ka vajadusel nõutakse varem tagasi, kui need tuleks tagasi maksta. ehk siis üldiselt võib öelda, et nagu igasuguse makromajandusliku finantsabi puhul äh, kui edusammud ei ole piisavad, siis ei tule ka makseid. ja loomulikult kaasseadusandjad nüüd selle heakskiitmisel ei tähenda veel seda, et hakatakse kohe Moldovale rahalist abi andma, aga see annab meile vahendi. sellise vahendi, mida saab siis pakkuda Moldova ametivõimudele, juhul kui reformid edukalt jätkuvad, nagu viimase aasta jooksul toimunud on ehk siis kui nüüd rääkida nendest muudatusettepanekutest, mis on raportile tehtud, siis ma arvan, et tuleks piirduda muudatusettepanekute puhul sellega, no nagu juba öeldi, siis makrofinant, makromajandusliku finantsabi andmise tingimused on keerulised. konsensuse leidmine oli ju väga keeruline ja see leiti kolm aastat tagasi, aga see on väga õrn konsensus. väga tähtis on hakata seda mitte kuidagi ohustama või rikkuma. et ei tohi minna nende artiklite kallale või hakata küsima, kas need reeglid on ikka nii head. sest need reeglid on tõesti õrnad. aga parlamendi ja nõukogu mured on lihtsasti lahendatavad selle kaudu, et kui need sõnastused poliitiliste tingimuste kohta piisavalt hästi sõnastada, no näiteks assotsiatsioonilepe küsimus, teised, ja põhjenduspunktide abil saab ka äh, sätestada täpselt selle tingimuslikkuse, ehk siis ma arvan, jah, ma saan aru, et mul on üks minut kõneaega, juba lõpetan. viitan ka kirjavahetusele meie voliniku ja INTA komisjoni äh, vahel. loomulikult komisjon teavitab igati kaasseadusandjaid kui näiteks äh, toimub midagi selle memorandumi vald-, memorandumi valdkonnas või toimub midagi muud, siis koheselt jagatakse seda teavet nii nõukoguga kui parlamendiga. ja kui toimuvad maksed, siis loomulikult iga makse puhul teavitame teid sellest, ka nendest hinnangutest, mis eelnevad maksetele ja nii edasi ehk siis me ootame igasugust täiendavat teavet, mida parlament äh, meilt palub, kui te küsite meilt seda kirjalikult või suuliselt, siis komisjon jagab teiega kindlasti teavet. nii parlamendiga kui nõukoguga. täpselt nagu selle kirja puhul, mille volinik välja saatis, aitäh! aitäh! ja lõpetuseks äh, välisteenistusest härra Schubel. For... suur tänu, esimees, aitäh, et kutsusite mind äh, osalema selles arutelus. paar sõna poliitilise olukorra kohta Moldovas, me oleme näinud teatud stabiilsust viimasel aastal, stabiilne valitsus on paigas ja ka uus prasi-, president äh, detsembri lõpust eelmisel aastal president pöördus tagasi just oma teisest külaskäigust Moskvasse, kus ta üritab äh, taasluua ähm, suhteid Vene Föderatsiooniga, mis ei saa kindlasti olla lihtne ülesanne. vaatamata stabiilsusele on Moldova avalikkusel väga palju äh, väljakutseid, eelkõnelejad on juba paljudele viidanud, ehk siis mis puudutab korru-, korruptsiooni ja halba haldus, mis on rõngestanud, nõrgestanud äh, Äh, maksuvaldkonda ja kahjustanud ähm, majanduskasvu. ja samuti viidati sellele, et on vaja põhjalikult äh, uurida seda panganduspettust, mis kaks tuhat neliteist aastal aset leidis. me oleme saanud teavet, et auditifirma Ameerika auditifirma teine raport tuleb välja aprillis ja me loodame, et see loob täiendava selguse ja nagu proua Harms ütles, saab lõppude lõpuks ka mingid tulemused saavutatud selles uurimises. Euroopa Liit hoiab silma peal poliitilisel arengul Moldovas. nõukogu järeldustes on kõik ära öeldud Välisnõukogust veebruaris kaks tuhat kuusteist. kõik need, kõik see, mis on järeldustes, on kehtiv ka tänapäeval mõned majanduslikud raskused on äh, suu-, võimendunud teatud äh, Äh, raskuste tõttu kaubanduspartneritega ja see on olnud osaselt äh, tasakaalustatud tänu kaubandussuhetele Euroopa Liiduga. kaubanduslepe jõustus kaks tuhat kuusteist juulist äh, kolmeteistkümnendal märtsis avalikustati raport, mis puudutab edusamme assotsiatsioonileppe osas ja vabakaubandustsooni osas ja toob välja vajalikud äh, reformid. me arutame seda assotsiatsiooni nõukogus kahekümne esimesel märtsil Moldova peaminister osaleb seal samuti ja seda juhib äh, kõrge esindaja Mogherini. makromajanduslik abi, äh, mis puudutab IMF-i toetust, mis sai eelmisel aastal heakskiidu maksed, millele viitas kolleeg eh, komisjonist, on täielikult tingimuslikult seotud eh, edusammudega ja teatud poliitikate elluviimisega, milles on kokku lepitud Moldova ja Euroopa Liidu vahel vastastikuse mõistmise memorandumis. Need poliitika tingimuslikult käsitlevad mõningaid nõrkusi Moldova majanduses ja majandusjuhtimissüsteemis, eriti mis puudutab pangandussektorit seda tehakse tihedas koostöös äh, kohandamisprogrammiga, millega on kokku lepitud IMF-i ja Maailmapangaga, aga samas ka selles osas, mis on kokku lepitud Euroopa Liidu äh, äh, eelarve kokkuleppes ning sellega seonduv toetus on seotud justiitssüsteemist ja korruptsioonivastase võitlusega, nii nagu ette pandud tingimustes on toodud. Moldova on suutnud vastu võtta mõningad olulised reformid viimastel kuudel, aga nüüd on oluline, et need sammud jätkuvad ja saavad täiendava toetuse. suhted Euroopa Liiduga on mõjutanud Moldova kaasajastamist äh, ja süvendanud omavahelisi kaubanduskontakte. me leiame, et Euroopa Liidu vahendid võivad tõesti mõju avaldada, et Moldova majandusvõimalused saaksid areneda, kasutades kaubandusvõimalusi ja Euroopa Liidu ekspertiisi pakkudes eriti just noortele tööealistele teatud perspektiivi. kokkuvõtteks me oleme pühendunud Moldova toetu-, oma reformide teele, aga nagu öeldud, ka kahe tuhande kuueteistkümnenda eh, veebruari nõukogu järeldustel siis on vaja konkreetseid eh, tulemusi ja, ja sellest lähtuvalt toetame ka makromajanduslikku abi Moldovale aitäh, härra Šul-, äh, kolleegid, kas on täiendavaid märkusi või küsimusi teie poolt, äh, praegu on teil selleks võimalus. üks, kaks kolleegi, kõigepealt proua Harms. ma arvan, et kõik, kes me toetame äh, assotsiatsiooni riigi Moldova toetamist, meie jaoks on oluline teada, et paljud inimesed ootavad, et me hoiaksime tihedamalt silma peal sellel rahal, mida me anname abiks. Nad ootavad, et äh, me ei äh, annaks omapoolset panust äh, sellele tegevusele, mida paljud kodanikud kritiseerivad, mitte ainult siin ja mitte ainult kontrollikoha pealt, aga paljud Moldova kodanikud arvavad sedasama Euroopa Liidu ja assotsiatsioonilepingu osas on tegemist väga tähtsa punktiga. aitäh, proua Desarnes. ja kõigepealt sooviksin raportööri nimel tänada. me kindlasti edastame talle kogu info, mis te ütlesite, eriti mida Ahveti ja Inta kolleegid ütlesid üldine konsensus on olemas selleks, et toetada seda makromajanduslikku abi, see on tugev positiivne signaal Moldovale ja on ka konsensus selles osas, et on vaja kindlasti konkreetseid tingimusi, majanduslikke ja hea haldustava äh, tingimusi. Inta kolleeg ütles, et need peavad olema realistlikud tingimused, aga see ei tähenda, et nad võiks, ei võiks olla nõudlikud tingimused. ja suur tänu. aitäh. härra Moisel, palun jah, väga lühidalt. jah, ma olen nõus, et äh, inimesed tahavad teada, mis saab rahast, mis me anname. selle konkreetse rahastamisvahendi puhul on see lihtne, sest see läheb äh, keskpangale ja seda on võimalik kasutada ainult teatud eesmärgil ehk siis mis puudutab makseid, see ei lähe mingitele projektidele äh, kellegi oligarhi taskusse, vaid see on makromajanduslik abi mis loomulikult ei sea küsimuse alla, et teiste vahendite osas oleks vaja tõesti hoida rahakulutusel silma peal. praegusel hetkel see, et raha väärkasutatakse, põhimõtteliselt ei eksisteeri ja on ka teatud ettevaatusabinõud selleks, et tagada, et, et igal juhul see ei võiks aset leida, aga see on makromajanduslik abi, mitte mingi projektiraha ja kellelgi ei ole võimalik seda oma taskusse pista tegemist on ühe pusletükiga selleks, et kasutada teatud survestusvahendeid Moldovale ja see on kõige enam kaitstud igasuguse pettuse osas, aga me peame tagama, et kõik tüüpi abi, mis me pakume Moldovale, eh, tõesti mõju asuta, osutaks ja oleks väga tingimuslik, see on paketis olemas ja me ei räägi siin mingist eufemismist, et see on äh, nõrk, äh, tingimustel, kui see pakett, mis ette valmistatakse, on väga tugev ja kui see toimib, siis see võib süstemaatiliselt väga olulisel määral mõju avaldada, aitäh. suur tänu. mina sooviksin äh, tänada komisjoni ja välisteenistuse esindajaid ja loomulikult kõiki kolleege selle arutelu eest hääletamine toimub üheteistkümnendal aprillil piisavalt varakult, siis enne INTA hääletust, mis on kahekümne viiendal aprillil. head kolleegid, ma arvan, et tänaseks on kõik, meie koosolek jätkub homme hommikul kaheksa kolmkümmend ja meil on paar elektroonilist hääletamist, äh, kaheksa, üheksa ja kümme ja kaheksa nelikümmend viis arvamuste vahetus Adam Shabriga, keda paljud teavad, kes on USA Euroopa Liidu esinduse asjur ja soovin teile imelist õhtut!